okay,. daamid ja härrad, alustagem. meil ei ole enam mõtet kauem oodata, mul on äh, väga hea meel, et olete tulnud täna meie koosoleku teisele istungile ja me alustamegi kohe järgmise päevakorrapunkti aruteluga ma tervitaksin siin härra Rehemaaga. loodan, et hääldasin teie nime õigesti. täiesti õigesti. tema on Bereki haldusdirektor. Berek on siis elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet. ja tihtipeale on lugu selline, et meie oma otsusega ka neid ameteid äh, loome ja siis äh, järgneb protsess mille äh, tulemusena värvatakse personal ja tegevuse töö algab ning äh, meelsasti me kuuleksime seejärel ka hea meelega selle ameti töö endast, kohtuksime ka nende inimestega, mul on väga hea meel, et härra Rehemaa meie kutse vastu võttis ja ma annaksingi sõna kõigepealt teile ettekandeks ja siis saavad kolleegid teile veel küse, küsimusi esitada, palun suur tänu! English now, I mean for my presentation. räägin inglise keeles, äh, daamid ja härrad, daamid ja härrad, äh, suur tänu selle võimaluse eest jagada teiega äh, minu vaateid Pereki kohta ja Euroopa elektroonilise sideteenuste ühisturu kohta. nagu öeldud, mina olen Ando Rehemaa ja iseenesest olen tegelikult haldusdirektori kandidaat Perek ELAK-i puhul on tegemist siis äh, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametiga. paari sõnaga räägiksin enn-, ise kõigepealt ja siis saate vastata teie. minu töökogemus ulatub kahekümne aasta juba äh, ja umbes kolmandik nendest äh, aastatest olen töötanud välismaal, mitte oma koduriigis. ja ilmselt sellepärast oligi minu peamiseks motivatsiooniks, kui ma haldusdirektori kohale kandideerisin, oli tulla tagasi sajaprotsendiliselt rahvusvahelisse töösse, kogeda, koguda kogemusi ka äh, riigiülesel tasandil elektroonilise side kohta õppinud, äh, olen ärijuhiks äh, ning äh, magistrikraadi saanud Hollandis tuntud ähm, ettevõtluskoolist. nagu ütlesin, kakskümmend aastat on mul töökogemust. suur osa nendest on mul olnud juhti, olen olnud juhtival kohal üle saja kuuekümne töötaja, eelarved asutustel umbes kuusteist koma kaheksa miljonit eurot. mul on olnud üsna palju kogemust erinevates tööstussektorites, kuid üheksakümne seitsmendast aastast olen töötanud peaasjalikult just nimelt telekommunikatsiooni vallas, aga ka infotehnoloogia valdkonnas kõige lähemalt olen võib-olla pereki teemadega kokku puutunud, olles riikliku reguleeriva asutuse direktor aastatel kaks tuhat neli, kaks tuhat seitse Eestis. mis puudutab siis meie tegevvaldkondasid, kogemusi on mul erinevaid ka müügitegevuses, turundustegevuses, aga ka klienditeeninduse valdkonnas ja pereki jaoks kasulik, mis põhimõtteliselt on ju peaasjalikult tugiamet või vähemalt äh, pereki büroo on tugiamet, on see, et äh, ma olen äh, juhtinud ka äh, ülemaailmse telekommunikatsioonikorporatsiooni tugiasutuse tööd siis klienditeeninduse valdkonda. vedasin seal ja minu kogemused tugimeeskonna juhtimisel võiksid tulla abiks ka Perekis töötades lisaks äh, personalijuhtimisele ja ettevõtlusjuhtimisele on mul ka projektijuhtimise kogemus, olles teinud koostööd erinevate liik-, riikide esindajatega ja kasulikuks olen alati pidanud seda, et äh, mil iganes äh, veetakse projekte erinevates ettevõtetes, tuleb endalgi kasuks projektijuhtimise kogemusest, saate seda teistega siis jagada. üheksa aastat olen viibinud rohkem kui kümnes riigis, seitse aastat tööd olnud, mõned aastad äh, välismaal koolides. oma juhtimisstiili kirjeldaksin niimoodi, et äh, kõige parem juht on see, kes suudab oma juhtimisstiili kohandada asutusega ja see juhtimisstiil peaks olema kindlasti demokraatial ja eh, nii-öelda lepituspõhimõttel ja tuleb kohandada siis ennast eh, kolleegidega kogemustega. olen üritanud seda teha kogu oma karjääri vältel, toetan kindlasti konsensusel põhinevat juhtimisstiili. avatud eh, kommunikatsioonikanalid arvestada tuleb ettevõtte kultuuriga, kuid kindlasti on ka selliseid situatsioone, kus võib-olla eelarve on piiratud teinekord, äh, aega on vähe, võib-olla personal ei ole nii kogenud kui te ise ja siis tuleb kindlasti võtta natukene sellisem karmikäelisem juhtimisstiil. minu positiivsed iseloomujooned, ma olen alati väga professionaalne vähemalt oma tööelus üritan ma ettevõtte või asutuse huvid panna ettepoole, tõsta kõrgemale mõneti kui minu enda huvid Ki. kiired tähtajad ähm, ja võib-olla ka rasked olukorrad alati motiveerivad mind ja hoiavad mind töös põhimõtted, millest lähtun, on kolleegide võrdne kah-, kohtlemine, faktipõhine otsuse langetamine <laughs> ja avatud kommunikatsioon ja stressivaba töökeskkond. mis on aga minu motivatsioon töötamaks Pereki asutuses haldusdirektorina kõik need väärtused võtaksin endaga kaasa muidugi perekisse ja ma suudan ennast ise motiveerida ja tooksin ja mind tõesti hoiab käigus äh, see, kui ajad on natukene pingelised, võtan selle kindlasti Perekisse kaasa, äh, Pereki büroosse, suur tänu! für diese Darstellung. suur tänu selle ettekande eest, härra Rehemaa. ja nüüd ma annaksin hea meelega kolleegidele võimaluse küsimuste esitamiseks või äh, kui te soovite saada lisainfot, siis on teil praegu see võimalus. Sí, eh, muchas eh, gracias, eh, presidente. Suur tänu väga meeldiv on siin kohtuda Pereki haldusjuhi kandidaadiga. Perek on minu elus mänginud pikemat rolli, kui näiteks seda rasedus võiks. ma olin Pereki raportöör ra,, Pereki öö, äh, töölepanemine oli päris keeruline, viljastusest sünnini oli palju probleeme, oli palju erinevaid arvamusi selle kohta, milline see regulaatorite ühendus peaks olema täpselt, kas tal peaks olema suured pädevused sekkumaks või peaks tema tegevus põhinema pehmel õigusel ehk siis, et ta, kas ta peaks olema üksus, mis aitab Euroopa Komisjoni, Euroopa Komisjonil ja liikmesriikide ametitel välja töötada ühtset konkurentsivõimelist ja avatud telekommunikatsioonide turgu. nüüd aga on Perek ilmavalgust näinud, on astunud, astunud esimesi samme juba Riias ma parem ei hakka küsima ühtegi küsimust Pereki pädevuste kohta, sest ilmselgelt peaks ma nendega juba piisavalt hästi kursis olema. aga ma palun teilt, et Perek, et te muudaksite Pereki tõesti keskseks organiks telekommunikatsiooni turul Euroopas. tegemist on sammuga edasi eelmisest regulaatorit ühendavast üksusest, mis ei olnud väga selgelt äh, struktureeritud, kellel ei olnud ei piisava, piisavaid äh, rahalisi ega ka inimressursse, perek on seega suur samm edasi, nagu te teate, on Pereki pädevused paika pandud regulatiivraamistikus. Nad saavad koostööd teha, teha kommuni-, komisjoniga ja mõjutada ka siseriiklike ametite tööd. see, et riiklikud regulaat-, regulatiivametid on nüüd kokku toodud ühtsesse üksusesse, tähendaks, et, et nad peaksid nägema kaugemale siseriiklikest probleemidest. Nad saavad tegutseda nõustajatena, vastavalt nendele eraldatud pädevustele, saavad nad aidata kaasa ühisturu arengule sektoris, mis on äh, meie majanduse ja ühiskonna tuleviku jaoks kriitilise tähtsusega. vaevalt aasta tagasi see amet alles sündis koos telekomi paketiga ja nüüd arvan ma, et see amet on isegi olulisem, võttes arvesse praegust majanduskriisi digitaals-, kui digitaalse arengu sek-, äh, digitaalses äh, sektoris eriti suurt arengut ei toimu, siis pidurdub meie ülejäänud areng. on teatud piirkondi maailmas, kus areng on väga kiire ja tegemist on nagu kiirrongiga, et kui sellest maha jääda, siis enam sinna peale ei saa. me soovime ju olla esirinnas, juhtrollis seetõttu on väga oluline arend-, välja arendada digitaalne ühiskond ja seetõttu on ka perek nii tähtis. palju õnne seega. ma olen kindel, et teie tööülesanded on väga olulised ja suured. tegemist on Euroopa Liidu jaoks väga olulise projektiga, meil on olemas kaks tuhat kakskümmend strateegia ja digitaalagenda, mis on üks seitsmest Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia peamisest põhimõttest. ja teie ülesanded on olulised, siin parlament, meie parlamendi näol on teil kindlasti alati liitlane, kes ait-, mis, mis aitab teil edasi liikuda, suur tänu! suur tänu ja nüüd kolleeg Trautmann, palun! Pardon, merci beaucoup, monsieur le president suur tänu, härra esimees, härra haldusdirektor. mul on tõesti väga hea meel ähm, teid äh, siin äh, tervitada ja äh, teile esitada siis need soovid teile Teie olete esimene vastutav äh, inimene sellest äh, uuest asutusest meie eest. koos äh, Pilar de Castilloga on teie ees praegu kaks selle telekomi paketi musketäri, Malcolm Harbour on teine nendest ja me oleme üritanud lepitada omavahel erinevate fraktsioonide seisukohti selleks, et tagada sellele uuele asutusele osalt eh, siis võimalus leida vahendid, eh, juriidilised vahendid eh, ehk teisisõnu pädevuse, sõltumatuse, et selguks, milline on teie positsioon võrreldes komisjoniga, aga Euroopa Parlamendile peab jääma ka võimalus olla kaasatud me oleme olnud osaline senistes kõikides dialoogides komisjoni ja nõukoguga ja oleme üritanud tagada seda, et äh, meie osalus äh, oleks äh, garanteeritud, meie poolt on ka omalt poolt midagi sellesse protsessi panustada ja anda kogu sellele strateegilisele sektorile Euroopa mõõde. me mm, teame, te teate, millised on olnud meie seisukohad ja Euroopa Parlament ilmselt te teate, on ka olnud natukene ambitsioonikas, ambitsioonikam kui nõukogu seatavate ülesannete osas. meil on võimalus aga seda asja veel üle vaadata, hinnata, teha oma soovitusi, isegi kui meil ei ole võib-olla pädevust peale suruda üht või teist otsust mõistagi seega PEREK meie jaoks on asutus, mis peab nüüdsest siis äh, välja kujundama telekommunikatsioonisektorile oma jurisprudentsi ja andma meile äh, nii-öelda äh, usaldusväärsuse väga olulistel hetkedel investeeringute jaoks sellesse sektorisse, tehnoloogia kasutamisesse. Teil on väga oluline roll mängida kuivõrd äh, me räägime siin ka tasakaalust liikmesriikide vahel ja on täiesti selge, et erinevate liikmesriikide vahel lähenemised võivad olla erinevad seoses äh, kohalike reguleerivate asutustega. nüüd tuuakse pädevused ühte kokku selleks, et ära kasutada teadmised, anda raamistik ja ma tõesti loodan, et Perek ja koos teie võit-, võiks osutuda kasulikuks selleks, et äh, selline nii-öelda pehme seadusandlus, Euroopa õigustik välja kujundada selles valdkonnas. ja me tõesti ootame, et see oleks motiveeriv, et see tagaks õiguskindluse meie ettevõtetele ja et ühtlasi aitaks see siis reguleerida äh, teinekord esile tulevaid äh, konflikte, et kõik ei peaks jõudma kohtute ette me teame väga hästi, et äh, äh, praegu äh, võib-olla reguleerimiskontroll ei jää päik-, paika nii, nagu see on olnud seni, kuid me tahame, et uus süsteem oleks piisavalt paindlik, läbipaistev ja me oleme ette näinud referentskaadri või võrdluskaadri siis reguleerivatele asutustele, mis aitaks siis võib-olla koondada arvamusi reguleerivate asutuste rolli kohta ja pädevuste kohta. sellepärast, et äh, praktika vahetamine on ju muidu ka ülioluline. nii palju siis minu mõtetest, mida ma tahtsin teiega jagada. meil on juba olnud võimalus tervitada siin äh, uut asutuse juhti ja liikmeid. loodetavasti meie töö sujub äh, hästi, seni on olnud meil väga otsekohesed suhted reguleerivate asutustega ning me oleme väga palju neilt õppinud äh, direktiivi üle, direktiivi ülevaatamisajal ja telekommunikatsioonipaketi ülevaatamisprotsess äh, on ju praegu äärmiselt oluline, arvestades kahe tuhande kahekümnenda aasta digitaalagendat samuti. me tahaksime sellist paketti, Äh, mis siiski, ma ütleks ka nendele inimestele, kes peavad hakkama seda kasutama, see tähendab seda, et igasugused vääritimõistmised tuleb sealt eemaldada. igal juhul tuleme selle asja juurde teiega kindlasti tagasi. Äh, haldustöö äh, ja alus on kindlasti pereki alustegevus, teie hakkate seda vedama ja seega teile ja teie kõikidele kolleegidele tahame teile öelda, et meid siin parlamendis on väga palju, kes soovivad Perekile ainult kõike paremat, äh, sellepärast et äh, te peate navigeerima tundmata vetel, aga soovime teile selleks edu, suur tänu! suur tänu! keegi rohkem sõna ei soovi, siis ma annaksin veel kord härra Rehemaale võimaluse äh, vastata ka nendele kommentaaridele, palun um,? I was expecting questions, but uh... ma ootasin küll küsimusi, aga võttes arvesse neid häid soove, siis võttes ja võttes arvesse ka neid suuri ülesandeid, mille need kaks daami nüüd minule ja Peerekile peale panid, siis ma kinnitan teile, et ma kavatsen, et, et mina ja mina annan oma parima haldusdirektorina ja oma meeskonnajuhina selle nimel, et, et terve Pereki büroo töötaks võimalikult tõhusalt. suur tänu, võib-olla härra Rehemaa, te võite meile ka selgitada, millised saavad olema praktilised järgnevad sammud selle peale, mis toimub siin personali arenguga, ülesannete püstitamisega kuidas tegevus edasi väljeneb, sellepärast et nii mina kui ka mõned eh, kolleegid ei ole päris eksperdid selles osas. I am still a candidate uh, to, to this post and, and uh... nagu öeldud, mina olen alles kandidaat sellele ametikohale. järgmised sammud oleks järgmised. kõigepealt tuleb vähemalt büroo töö alguseks kõigepealt värvata personal luua infrastruktuur, paika panna põhimõttelised, põhimõtteline töökord ja nii edasi. meil on kaks vaba töökohta praegu, millele on välja kirjutatud konkurss. võib juhtuda, et et äh, suvevaheaja tõttu tööintervjuud toimuvad alles septembris. võib-olla tekivad seal veel paar üldist ametikohta, me praegu selle aasta viimastel kuudel tegeleme põhimõtteliselt selle büroo töölepanekuga, värbamistööga, sisulisi eksperte üritame samuti öö, selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses tööle värvata ning täie, täiel tuuril hakkame tööle arvatavasti aasta lõpus või järgmise alguses. mais kaks tuhat üksteist on tähtaeg, selleks ajaks peab uus regulatiivpakett olema liikmesriikides üle võetud, see tähendab, et Perek ja Pereki büroo peaks olema juba võimelised töötama. see ei tähenda, et me värbame terve meeskonnatäie inimesi ja siis ootame, et töö meieni jõuaks. meie lähenemine on pigem aste astmeline. värbame esimese grupi inimesi, nii sisulisi eksperte kui halduseksperte ja mida rohkem tööd tuleb, seda rohkem inimesi me ka värbame pereki pädevused ja koos äh, siis nõuab seda, et oleks mingisugune seos pereki keskbüroo äh, äh, ja, ja liikmesriikide regulatiivametite ekspertide vahel. me kavatseme loomulikult nendega koostööd teha, aga milline peaks olema täpselt see tasakaal, kui, milline peaks olema vähemalt ajutine tööjaotus liikmesriikide ekspertidega ja mida täpselt pereki ametnikud tegema hakkavad. Need üksikasjad tuleb veel paika panna ja arvatavasti see loksub paika esimese paari töökuu jooksul. me me, me peame ju kaasama eksperte, kes tunnevad turuanalüüsi, telekommunikatsioonisektorit ja nii edasi, seega me peame kuidagi tasakaalustama PEREC-i büroo ja siseriiklike regulatiivametite pädevused. aga nagu juba öeldud, büroo ülesanne on anda administratiivtoetust kõikidele regulatiivametitele ja neid ühendavale ametile, Euroopa ametile. Pereki ja Pereki büroo minu juhtimise all eesmärk peaks olema tõhustada siseriiklike regulatiivametite tööd. me peame arvatavasti tegema kõvasti tagatoa öö, bürokraatlikku tööd selleks, et kergendada liikmesriikide ametite tööd, et nemad saaksid tegeleda tõesti sisulise küljega. ja et nad siis koos Perekiga saaksid tõesti saavutada maksimaalseid tulemusi. suur tänu! kas keegi soovib veel kommenteerida või küsida midagi? kui ei soovi, Ah, okay. Gut, ähm, dann finde ich, können wir diesen siis sellisel juhul ma leian, et me võime selle päevakorrapunkti arutelu lõpetada. ma tänaksin äh, härra Rehemad ja ma usun, et järgnevatel aastatel meil on kindlasti äh, võimalus teiega veel kohtuda. meil tuleb kindlasti teiega veel tegemist. soovin teile palju edu teie edasises töös ja tänan kogu südamest, et olete tulnud täna siia meiega kohtuma ma sooviksin natukene vabandada sellepärast, et äh, siin piisavalt äh, kolleege kohal ei ole, kuid paraku olukord on selline, neil on, see on nende ebaõnn, et nemad äh, teiega ei saanud kohtuda. suur tänu ja head kodureisi! Ich spreche ja hervorragend Deutsch. Das ist toll. Also sieben Jahre in Deutschland. Also, also, die, also Dann kommst du für den deutschen tätig, oder dann habe ich den anderen Antrag. Das hat natürlich ein bisschen geholfen. Wunderschön. Macht es mir leichter. Wünsche alles Gute. Danke sehr. Thank you very much. He's arrived. Is that? Uh, yes, he will be. Uh, he's yeah. arriving to the parliament. He will be here in five to ten minutes. But I have some emails. So what do yeah, we do? study, yeah? We want to yeah, study first. So, I mean, we do the study first. Why not? Okay. Then, then you have time. Yeah. Huh? Okay. I'll pass the message. Huh? okei okay.. Meine Damen und Herren. daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. me pidime natukene päevakorda muutma sellepärast, et Hispaania esindaja ütles, et ta ei jõua päris õigeks ajaks, kuid arvatavasti ta nüüd ikkagi jõuab õigeks ajaks, sellepärast et Prantsusmaal on tekkinud suuri transpordiprobleeme, proua Trautmann võib-olla oskab natukene rohkem infot selle kohta anda. niisiis, nüüd järgmine punkt, uuringu Euroopa Liidu gaasi- ja elektrienergia turg, hetkeside, hetkeseis ja rakendamine tervitan härra Altmanni ja Randmanni, kes tulevad meile seda selgitama. Ich, I don't know, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen ma nüüd ei tea, kes teist alustab. niisiis, härra Altmann alustab äh, esitlusega, teil on olemas äh, esitlus, äh, aga me kutsusime teid selleks siia, et te saaksite meile seda esitlust veel kord selgitada, nii et palun teie kord. Now this um... suur tänu selle uuringu tellis ITRE komisjoni sekretariaat, seda detsembris eelmisel aastal. kuni maini me töötasime selle uuringu kallal ja teil on uuring äh, nii paberikandjal kui ka te võite vaadata meie slaide e. eesmärgiks uuringu puhul oli, neid oli kolm, kõigepealt anda hinnang eh, energiaturu avamisele. ehk siis, milline on praegu eh, Euroopa gaasi ja elektrituru seis. siis tuli üle vaadata teise energiapaketi ülevõtmise tase ja vaadata üle ka kolmas energiapakett, mille Euroopa Parlament ja teised institutsioonid eelmise aasta lõpus vastu võtsid viimane samm, mis on strateegiliselt võib-olla kõige tähtsam, on anda hinnang edasistele arengutele ja teha ka soovitusi pol-, järgmiste poliitiliste otsuste osas. ma tutvustan siis lühidalt energiaturgude olukorda, ehk siis elektrienergia ja maagaasi turgu, turgude kohta, ja siis annan sõna üle kolleeg Anton Renholmile, kes tutvustab neid ülejäänud kahte aspekti energiaturgude eesmärgiks on, eesmärk on kahene. kõigepealt liberaliseerimine ja teiseks Euroopa integratsioon. mis puudutab liberaliseerimist, siis majandusoperaatorite kontsentratsioon turgudel näitab seda, mida me senini oleme saavutanud. siin võib näha e-, elektrienergia hulgimüügiturgusid võib näha, et kõik äh, riiklikud turud Euroopas on kas äh, äh, väga või isegi, kas on palju või isegi väga palju kontsentreeritud ja see ei ole liberaliseeritud turu jaoks just kõige rahuldustpakkuvam. siin võite näha päris mitmeid punaseid plekke siin turul. ja ainult väga vähesed Äh, riigid on rohelised, mis tähendab, tähendavad siis vähem kontsentreeritud turgusid. nüüd veel üks mõõdik. ehk siis kui palju tarbijaid vahetab äh, teenusepakkujat. see on siis kõik tarbijad, nii majapidamised kui tööstustarbijad. ja see, me mõõtsime siin öö, äh, tarbimise suuruse järgi, ehk siis tööstused tarbivad rohkem energiat. kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi kohta infot ei ole, aga suurema osa kohta on mõned, nagu te näete, on, seal on vahe, operaatori või teenusepakkuja vahetamine null, need on peamiselt väikesed riigid ja siis mõned teise riigi puhul on vahetusmäär näiteks kaks kuni võib-olla kümme, kaksteist, neliteist protsenti aastas ehk siis endiselt mitte väga kõrge. ja pidage meeles, et see on elektritarbimishulga ka kaupa mõõdetud, ehk siis tarbijate arv, kes muudab, kes, kes vahetab teenusepakkujat, on veel väiksem. kahe tuhande kümnenda aasta kohta veel numbreid olemas ei ole. kvalitatiivne mulje turgudelt on, et protsent suureneb ja liberaliseerimine süveneb nüüd kui vaadata integratsiooni Euroopa tasandil, siis selle tulemuseks peaks olema hulgimüügihindade ühtlustamine üle Euroopa. siin on viis peamist elektriturgu ja näidatud ja näha on, et hinnad Euroopas ei ole võrdsed ja see sam-, samas hinnad ikkagi ühtlustavad, nii et, ühtlustuvad, nii et äh, trend on positiivne. nüüd samasugused numbrid maagaasituru kohta võib jällegi näha, et kontsentreeritus äh, jaemüügiturgudel seekord lõppkasutajatele on endiselt mõnede riikide puhul väga kõrge äh, kõrge on see ka paljude riikide puhul ja mõõdukas on see ainult vähe, väga väheste riikide puhul. teenusepakkuja vahetamise määrad ei ole samuti eriti kõrged, aga samas tuleb öelda, et maagaasiturgudel algas liberaliseerimine hiljem kui elektrienergiaturgudel. aga see on olnud palju kiirem. ehk siis nad on mõlemad nüüd enam-vähem ühel tasemel. siin kehtib ka see siin, siin kehtib ka seesama ähm, statistika kahe tuhande kaheksanda aasta kohta. nüüd äh, erinevused maagaasi ja elektri vahel ähm, turgude integreerimise osas Euroopas. maagaasi imporditakse peamiselt Euroopa Liidust väljaspoolt. siin võib näha importi Venemaalt, Põhja-Aafrikast ja kolmas oluline öö, äh, piirkond, kus maagaasi toodetakse, on Põhjameri. see tähendab, et suurem osa Euroopa Liidu riikidest saab maagaasi väljaspoolt. samas elektrienergia puhul on igas riigis loomulikult elektrienergia tootmisvõimekus. süsteemid on erinevad ja transpordid äh, puhul on, on integratsioon palju arenenum sellega jõuame me asjaolu juurde, et maagaasi hulgimüügi hinnad on palju ühtsemad äh, Euroopas kui elektrienergia puhul, seda võib ka siit äh, graafikust näha. kui vaadata neid siniseid äh, tulpasid, äh, siis see, see ehk siis neid rohelisi tulpasid, see on tegelikult see päris hind, ülejäänud olid maksud. nüüd ma annan sõna üle Antonile Thank you, thank you, Mattias um.... suur tänu, Mattias. tere pärastlõunat ka minu poolt. mina räägin natukene teise paketi ellurakendamisest ja tuleviku, hiljem siis tuleviku väljakutsetest ja meie soovitustest. kahjuks mul ei ole selliseid informeerivaid ilusaid pilte, nagu Mattiasel oli, aga ma üritan teha lühidalt et me saaksime õigel ajal ka õhtule. esimene asi, mida, millega me teise paketi rakendamise puhul tegelesime, on loomulikult rikkumismenetlused. seda kahe tuhande üheksandast aastast. siin võib näha, et juurdepääs piiriülesele infrastruktuurile oli puudulik ja samuti anti vähe infot ülekandevõrkude eh, operaatorite poolt samuti olid äh, rikkumismenetluste kirjas ka äh, fikseeritud hinnad. kakskümmend viis liikmesriiki said rikkumismenetluse ohvriks. ja minu dokumendis on see leheküljel viiskümmend viis kirjas. see tähendab, et terve hulk riike rikkusid seadust ja need, kes seda ei teinud, äh, see tulenes sellest, et näiteks Maltal ei olegi maagaasivõrku nii et praktiliselt kõik riigid on siin, siin, siia kaasatud. viimane probleem puudutas siis äh, karistuste süsteemi puudumist ja siin jõuame me siseriiklike regulatiivametite juurde ja määrustiku tõhususe juurde. siin võib näha, et tavaliselt, tavaliselt regulatiivametid peavad tegelema tarbijakaitse ja läbipaistvusega, loomulikult konkurentsi äh, võimega tegelevad ka Konkurentsiametid. aga öö, äh, olukord riigiti erineb väga, mõningad regulaatorid on palju sõltumatumad ja võimsamad kui mujal. ja sellega tegeletakse nüüd kolmandas paketis. kolmas asi, millega me tegelesime, on regionaalsete algatuste roll näiteks gaasi ja, ja, ja elektrienergia puhul sei-, elektrivaldkonnas on neid seitse, kahjuks mul kaarti ei ole, mille pealt seda näidata, ja kolm algatust on gaasis, seega mõneti erinevad numbrid. aga nad kattuvad üsna palju, eriti elek-, eh, elektri puhul näiteks Prantsusmaa ja Saksamaa on, kuuluvad nelja erinevasse regionaalalgatusse. Need on, algatused on täiesti vabatahtlikud, tulemusi on neil palju, aga jällegi see on vabatahtlik algatus ja on ka kritiseeritud seda natukene, kuidas nad oleks pidanud tegelikult tegutsema, aga nad on üsna uued nähtused, nad veel arenevad ja kolmas pakett annab neile veel hoogu juurde, aga kõige suurem kriitika on arvatavasti see, et need on regionaalselt jaotatud ja mingisugust ja funktsionaalsust napib. mõningad riikide grupid on näiteks öö, kapatsiteedi öö, jagamisel Äh, rohkem arenenud. teine küsimus on see, et kuidas on kaasatud siseriiklikud regulaatorid regionaalsetesse algatustesse, sest on võimalus, et kuna mõningatel regulaatoritel on väga vähe võimu, siis, siis selle piirkonna algat-, algatuse puhul on väga väike madal ühine nimetaja. ehk siis regulaatorid ei saa midagi eriti ette võtta. ja siis, kui palju on juhitud neid regionaalalgatusi, aidatud neid ja kui palju äh, tuleneb ähm, alt üles protsessist huvitav raport on äh, koostatud äh, regionaalalgatuste kohta ja sellest räägime meie oma dokumendis ka rohkem. vaadake see ka üle. siis teine slaid teise paketi rakendamise kohta. see ei ole võib-olla uudis inimeste jaoks, kes jälgivad e-, energiaturgudel toimuvat, siin on palju probleeme investeeringutega energiaturgudele ja infrastruktuuri probleemne on autoriseerimisprotsess, see on väga jäik, samuti äh, see, see kaasab ka näiteks keskkonnamõjude hinnangut, elektrienergia puhul võib see kesta kuni seitse aastat. siis räägime me siin ka tariifidest, sellest, kui palju on võimalik investeeringutest ta-, tagasi teenida, ja siis äh, ka regulatiivkindlus ja stabiilsus, kas näiteks määrustik viie või kümne aasta jooksul muutub või mitte, ka see muudab investeeringuid ebakindlamaks loomulikult on probleeme ka selles, et teatud piirkonnas saavad investeeringutest kasu öö, öö, öö, operaatorid, kes tegelikult seal kohapeal ei, ei tegutsegi, ehk siis keegi teine teenib kellegi algse investeeringu pealt siis ülekandesüsteemid ja jaotussüsteemid ja nende oma, ja omanikud ja süste-, süsteemioperaatorid elektri puhul võib näha, et riigi omand on endiselt päris tugev, kahekümne kuuest liikmesriigist, kust me andmeid saime, siis kaheksateistkümnes kuulus üle viiekümne, viis, viiskümmend üks protsenti vähemalt riigile. gaasi puhul keht-, on see number üheksa riiki kahekümne neljast. tõhusust on võimalik veel kõvasti parandada, detailseid andmeid veel ei ole, aga on võimalik tõhusust ele-, energia, elektrienergia puhul suurendada üle kolmekümne protsendi. aga probleemiks on siin see, et isegi kui need uuringud näitavad, kui palju on võimalik äh, tõhusust suurendada, ei tulda välja ühegi üksiku statistikaga ühegi üksiku ülekandevõrgu puhul, kohta. jaotusvõrkude puhul on kaheksakümmend protsenti võrkudest nüüd vastavalt teise paketi ja ka kolmanda paketi nõuetele lahti seotud aga loomulikult on probleeme sellega, et inimesed ei ole teadlikud sellest, et jaotusvõrkude operaatorid peavad olema lahti seotud võrkudest. samuti süsteemis töötavad osapooled ei ta-, ei usalda operaatori äh, erapooletust tehnilised ja organisatoorsed standardid. Nendega tegelesime ka, ukte numbrid on meil juba kahe tuhande teisest aastast käes. turuintegratsiooni ees erilisi probleeme ei tundu olevat. loomulikult tuuleenergia puhul on olukord riigiti väga erinev, see võib tekitada probleeme. aga eksperdid ütlesid, et need probleemid on võimalik lahendada. gaasi puhul on olemas organisatsioon EASEE, e, mis on samuti kahe tuhande teisest aastast tegelenud gaasituru standardiseerimisega. samuti on Euroopa Komisjon tulnud välja projektiga gaasi kvaliteedi harmoneerimise kohta. samuti on olemas veebilehekülg GTE kus saab palju infot gaasivõrkude kohta Euroopas, see on väga informatiivne. sest gaasivõrgud on tõesti erinevad üle Euroopa. leheküljel seitseteist raportis on see tabel, kus me tegelesime mõningate peamiste probleemidega turu integratsioonis ja vaatasime, kui kaugele me oleme ühisturuga jõudnud me tege-, vaatasime üle reguleeritud hinnad, Mattias juba rääkis kontsentreeritusest ja siis ka lahtisidumisega tegelesime. see on loomulikult natukene suvaline valik, et milliseid eh, märgistada siin roheliselt, milliseid punaselt, aga siin on vähemalt näha, millised riigid on rohkem arenenud ja millised sörgivad sabas? ja üle poolte majapidamistest kannatavad endiselt veel reguleeritud hindade all Euroopas ja sellega tuleb veel tegeleda. me peame siin võib-olla võtma arvesse mingisuguseid otseseid subsiidiume või, või, või sotsiaaltagatisi, mitte ei tohiks reguleerida hindu on ka äh, lünki, valgeid laike, mille puhul meil infot siis ei ole, komisjon ei ole seda veel saanud. ja loomulikult oleks väga elegantne äh, moodustada, koostada mingi indeks, majandusteadlased võib-olla saaksid selle kohta nagu arenguindeksi koostada. aga selle, et seda tuleb veel tudeerida <clears throat> nüüd kolmas pakett ja selle poliitikad. meil on siin äh, lahtisidumise mudelid, omandi lahtisidumise mudelid ja me oleme paljudelt osa, sidusrühmadelt kuulnud, et on võimalik, et tran-, Äh, ülekandesüsteemis operaatorid konsolideeruvad veelgi, et tekivad veel suuremad üksu, üksused äh, Saksamaal näiteks või ka Itaalias, võib näha, et paljud äh, operaatorid on maha müüdud, üles ostetud, see tähendab, et tekivad suuremad üksused, kellel on tugevam finantsbaas. tuleb vaadata, kuidas tuleviku arengud toimivad on oht, et need operaatorid varjavad ennast äh, jaotusvõrgu operaatoritena, et nad ei peaks neid vabu mudeleid kolmandas paketis elu rakendama. Ülekandesüsteemi operaatorid peavad siis la-, omandiõiguse lahti siduma, aga me peame mõtlema selle peale, kuidas sundida ülekandevõrkude operaatoreid tarke võrke juurutama. koostöö järgmisena see on väga oluline osa kolmandast paketist. see puudutab ka infrastruktuuri planeerimist. regulaatorid ja liikmesriigid peavad tegema koostööd regionaalsel tasemel. see puudutab ka ülekandevõrkude operaatorite vahelist koostööd. paika on pandud ENTSO-E ja ENTSO-G koostöövõrgustikud samuti luuakse praegu kümne aasta võrgu arenguplaane. eelmisel aastal juba esimene plaan valmis ja kevadel valmis ENTSO E-plaan. ENTSO E-plaan, kui ma õigesti mäletan, kostab, äh, maks-, maksab kakskümmend kaheksa miljardit viie aasta jooksul. seega tegemist on üüratu investeeringuga, mida on tarvis teha tulevikus ütleme siis nii, et kolmanda paketiga käivad kaasas nii kohustused kui ka võimalused infrastruktuuri arendada. edasi, kolmanda paketi poliitikad. küsimus on siin selles, kas äh, see mudel muutub tavaliseks turumudeliks tulevikus, seda on, äh, on kritiseeritud, et ei ole olemas Euroopa tavalist turumudelit, ühtset. ja nüüd kolmandas pakis, paketis võib näha, et on olemas projekte e, elektrivõrkude ühendamiseks, samuti gaasi kapatsiteedi jagamiseks. võrgu, võrguühendused e, muutuvad kohustuslikuks komisjoni juhtimise all ja see on loomulikult väga oluline, oluline loomulikult peab olema ka sel-, selgeks, selgelt paika pandud, kuidas reegleid vastu võetakse komi-, komitee menetluse väliselt. kui kaugele me ühisturuga jõuame, seda tuleb veel ära oodata, aga kolmas pa-, pakett annab meile uusi võimalusi. Euroopa Parlament peaks seda protsessi tähelepanelikult jälgima. regulaatorite pädevuse kohta ma ütlesin juba ennem, et teise paketi eh, raames sellega päris lõpuni ei tegeletud, tekkis teatud probleeme ja nüüd kolmanda paketi puhul võib näha, et regulaatorid on saanud palju rohkem ülesandeid, tõhusamaid instrumente, mis on ka harmoneeritud. see tähendab, et regulaatorid peaks olema võimsamad ja ühtsemad üle Euroopa. küsimus on siin aga nüüd selles, et kas Ljubljanas asuv Euroopa amet on piisavalt tugev Euroopa-ülene regulaator. ajakava siis, te palusite, et me mõtleksime selle üle, et kuidas tuleks kolmas pakett elu rakendada, me ei tea, selgust ei ole veel, et kui kiiresti see kolmas pakett peaks ellu rakenduma, kuna arvest-, arvestades veel, et teine pakett pole ka veel eh, lõplikult ellu rakendatud. ma kohe lõpetame. poliitika väljakutsed me oleme paari asjaga siin välja tulnud, kõigepealt äh, toetus taastuvenergiaallikatele, see on erinev, erineval tasemel üle Euroopa, samuti on erinev õiguslik raamistik ja toetusmudelid, mille tulemusena on olukord võib-olla mitte kõige parem taastuvenergiaallikate kasutuselevõtuks. me räägime siin harmoneerimisest, koordineerimisest, igatahes midagi tuleb siin ette võtta mõned riigid on, nagu näiteks Holland, on teinud ühistoetusskeemi Norra ja Rootsiga, see on väga tervitatav. siis äh, finantstoodete läbipaistvus, paar direktiivi juba reguleerivad finantsinstrumente, nagu näiteks MIFID ja turu kuritarvitamise direktiiv. aga oluline on, et väärtpaberite ja energiaturgude regulaatorid äh, on ka kokku leppinud, et energia kauplemise osas peab olema paigas mingi regulatsioon. küsimus on aga selles, milline see peaks olema. ja arvatavasti jõuavad meieni siin järgmised ettepanekud ka. siis Euroopa poliitikat energia infrastruktuuri projektide, projektide toetuseks, see on põhimõttelise tähtsusega küsimus. millised on võimalused Euroopa Liidul tulevikus mõjutada positiivseid arenguid? komisjon plaanib välja tulla rahastamispaketiga sellel aastal veel ja järgmisel aastal tullakse välja infrastruktuuri ja energia tarnekindluse instrumendiga. väga huvitav on näha, mis sinna sisse on kirjutatud. siis elektrienergia vahetamine, sellega kauplemine, see toimub peamiselt siseriiklikel turgudel praegusel hetkel ja regionaalalgatuste raportis, mis tehti, kirjutati komisjonile, tõstatati ka küsimus, et võib-olla peaks äh, paika panema mingisuguse keskse Euroopa ameti selle kohta. gaasiturgude arengud. on võimalik, et äh, turud muutuvad likviidsemaks, siin mängivad oma rolli ka pikemaajalised äh, lepingud ja Euroopa gaasiturgude üle, ülesehitus tulevikus. soovitused nüüd, nagu esimees Roil paar aastat tagasi intervjuus ütles, et kolmanda paketi üle, kallal töötati juba ennem, kui teine pakett oli ellu rakendatud, seega me võib, võib-olla on natukene vara rääkida neljandast paketist. ennem märtsit kaks tuhat üksteist seda pole mõtet vast teha aga mõningad probleemid, millega seal võiks tegeleda, on, et kas taastuvenergia nagu näiteks tuuleenergial on probleeme võrkudel juurdepääsuga, tuleks võib-olla ümber kujundada jaotusvõrkude süsteem, samuti tegeleda omandi äh, lahtisidumisega. samuti tuleb üle vaadata Atseri pädevused, kas need on piisavad ja tuletisinstrumentid, finantsturgude puhul on küll tarvis regulatiivset raamistikku, aga tuleb meeles pidada, et energiaga kauplemine, energiaturud ei ole nagu finantsturud, sellist süsteemset riski seal ei ole. energia puhul on juba olemas äh, tuletisinstrumendi turud ja äh, siin ei tuleks liigselt pingutada reguleerimisega. Lissaboni leping toob välja uued võimalused, artikkel kolm punkt kakskümmend üheksa räägib tugevdatud koostööst samuti on toimunud pikemad arutelud tuumaenergia alal, ka president Puusek on olnud väga aktiivne siin. et koostöö peaks olema nagu Schengeni laadne. Lissaboni leping toob siin kaasa uusi võimalusi. lõpetuseks. investeeringud infrastruktuuri. siin võib selgelt näha, et toetussüsteemide harmoneerimine annaks meile tõhusamad, tõhusamad võrgud, too-, looks sellise supervõrgu, me peame mõtlema selle üle, mida Euroopa Liit siin teha saaks, eelarve on loomulikult piiratud, näiteks üle-euroopaliste energiavõrgustike en-, eelarve ei ole piisav tohutult suure infrastruktuurisüsteemi ülesehitamiseks ja veel lõpetuseks see kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eesmärk. ehk siis, et me peame vähendama oma energia tarbimist ja kuidas on see siis seotud lisainvesteeringutega infrastruktuuri, kas me peaksime ehitama rohkem võrkusid, näiteks gaasi puhul, kui me tõesti soovime tegelikult vähendada tarbimist nii palju siis meie poolt, me oleme valmis teiega ka teie küsimustele vastama ja teie arvamusi ära kuulama, suur tänu. Äh, suur tänu, härra Raudmann ja härra Rollmann. siin oli eelkõige tegu ettekandega, aga need äh, kolleegid, kes soovivad äh, veel infot saada, siis teil on võimalus härra Rüübih kõigepealt suur tänu nende selgituste eest. ma arvan, et äh, meie jaoks on äärmiselt oluline näha ka seda rakenduspoolt, sest liikmesriikide jaoks on äärmiselt oluline sellist kommunikatsiooni parendada. minu küsimus on seotud ühe hääletusega, mis toimus meil täna ennelõulu, ennelõunal energiakomisjonis ja see puudutas põhivõrgu ettevõtjate vahelist äh, hüvitusmehhanismi ja ühist äh, regulatiivset lähenemisviisi ülekandetasudele. mind huvitaks, äh, kuidas teie näete siin äh, seda ähm, seda, kuidas ülekandevõrkude kulusid hüvitada kui neid, kui nad läbivad mitmeid liikmesriike. kuidas teie arust praegu ülekandevõrgude operaatorid saavad oma kulud kaetud? suur tänu, proua Riia Madurell. suur tänu, härra esimees, ka mina sooviksin kõigepealt tänada ettekandjaid ja õnnitleda neid nende töö puhul, see oli tõesti suurepärane ettekanne. Te esitlesite meile mitmeid väga kasulikke andmeid, on väga kasulikud andmed meie töö jaoks. Teid oli väga huvitav kuulata ja härra esimees juba ütles, et nüüd me peame väga põhjalikult teie uurimust uurima. ja väga tore, et tulite meile seda uurimust ka tutvustama. mul oleks ka paar küsimust selle uuringu kohta, et võib-olla oskate mulle oma seisukohti esitleda. gaasiturg mida arvate teie sellest ettepanekust, et äh, ühenduse tasandil äh, gaasiturgu tsentraliseerida ja nüüd teine küsimus. kas te uurisite ka neid erinevaid sätteid, mis on seotud siseturuga, näiteks asukoha säte ja mis on selle mõju ähm, näiteks turvalisuse küsimustele. kas need sätted tuleks äh, kaotada, see on minu küsimus teile. proua äh, Hertsog. suur tänu. ka mina sooviksin tänada selle ettekande eest, see on tõesti äärmiselt äh, oluline uuring, sest oluline on, et mitte ainult parlament, vaid ka Ehm, sellised ehm, töörühmad tegeleksid arengute uurimisega. mind huvitaks potentsiaalsete ehm, kasude pool, sellepärast et energiapakett meie jaoks on oluline just nende eeliste pärast, need eelised, mis, mida see toob tarbijatele, investeerijatele, energiasektorile kui sellisele kas teil on ka andmeid selle kohta, millised on need eelised, kas me saavutame need eesmärgid, mis me oleme ise endile püstitanud, kas äh, kolmas pakett on äh, õigelt äh, positiivselt koostatud? kas need Euroopa poliitikad on ennast õigustanud? ma soovitasin saada teie arvamust selle kohta, et äh, mida me peaksime ära tegema, et me saaksime äh, potentsiaalselt äh, parimat kasu nii investorite, tarbijate kui ka Euroopa poliitikate jaoks, sellepärast et me ju peame tegutsema Euroopa kodanike huvides, me ju ei tee Euroopa seadusandlust lihtsalt asja iseenda pärast. suur tänu! mina esitaksin ise ka hea meelega kaks küsimust. see, mida proua Hertsog just mainis Äh, see puudutab ka seda, et millal ja kas me peaksime hakkama hindama, et kas neljandat paketti on vaja. sest kui ma õigesti teist aru sain, siis te rääkisite just rakendamise äh, poole äh, probleemidest. ning alles peale seda saab ju hakata otsustama ja analüüsima, kas need võetud meetmed olid õiged ja ma sooviksin teada teie arvamust selle kohta, milline on teie arvamus, et kas me saaksime ka juba enne järgmiste etappide rakendamist võib-olla mingeid paremaid meetmeid võtta või neid meetmeid, võetud meetmeid parandada? kui keegi rohkem küsimusi ei soov-, esitada ei soovi, siis ma annaksin teile võimaluse vastata um,. Thank you, Mr Chairman um,. Concerning the first question, I'm, I'm not mis puudutab esimest küsimust, siis ma ei ole päris kindel, kas ma õigesti aru sain, aga ma ei ole kursis, kas äh, uuringuid on tehtud äh, jaotusvõrkude ja ülekandevõrkude kulude ja kulude hüvitamise osas mis puudutab nüüd eeliseid ja kolmandat paketti, ma arvan, et me mõningad poliitikaid siin selgitasime, vähemalt meie arvates äh, me nägime väga selgesti, et äh, omandi lahtisidumine ja infrastruktuuride edasiarendamine ja raamistiku öö, äh, suunised ja regulaatoritele suurema pädevuse andmine, need on väga olulised osad. aga enne, kui me ei ole näinud selle paketi rakendumist, on äärmiselt keeruline öelda, et mis on selle äh, meetmete paketi äh, tulem. me võime vaadata seda paketti kas positiivsest või, või rohkem kriitilisest vaatevinklist alati võib öelda, et mõned poliitikad oleksid võinud mingis mõttes olla äh, paremad. ma olen täiesti kindel, et praegusel paketil kindlasti on mõju oma, äh, oma mõju hindadele ja turgudele ja nii edasi. nii et me peame vaatama, ähm, millist mõju kolmas pakett avaldab ja kuidas seda liikmesriikides rakendatakse ja jõustatakse nii et enne, kui me hakkame neljandat, neljandast paketist rääkima, siis me peaksime vaatama kõigepealt, Äh, milliseid poliitikaid äh, liikmesriigid on välja pakkunud. nüüd äh, tsentraliseeritud gaasi gaasi ostmine, see on äärmiselt keeruline punkt, eriti mis puudutab selle tsentraliseerimise aspekti minu isiklik arvamus on selline, et et me peaksime jääma praeguste turumehhanismide juurde nii palju kui võimalik, sest me näeme, et äh, monopolid, Euroopa välised monopolid on siin võimu võtmas. ja välispoliitika osas mina ei ole küll äh, ekspert, nii et nii et ma ei oska öelda, millises suunas äh, siin peaks arengud toimuma, et kas Mattiasel on võib-olla midagi lisada? ma võin äh, öelda paar lisakommentaari maagaasi kohta, mis puudutab nüüd ostujõudu. kui ostujõud Euroopas äh, kokku koguda, siduda ja võrrelda seda mm, äh, nende riikidega, kust me ostame gaasi, siis sellel võib muidugi positiivne mõju olla hindadele. me peame ka vaatama, kuidas teised riigid lahendavad äh, äh, seda küsimust. vaatame näiteks Hiinat. Hiinal on väga tugev Ähm, energia ostujõud, nad äh, ostavad väga suurtes mahtudes maagaasi ja energiat ja siin loomulikult sõltub ka äh, torujuhtme äh, suunast väga palju, kuidas need kulgevad. ja näiteks kivisöösas me näeme, et Hiina mängib väga olulist rolli siin ostjate hulgas ja lääneriikidest on need siiski, on siin üksikud äh, osalised ostuturul samasugune olukord võib olla ka maagaasiturul. ma ei peaks, ma ei ütle, et me peaksime sellist keskset äh, äh, ostujõudu kasutama, aga see on kindlasti seotud ka välispoliitikaga et ma siin arvamuse osas edasi ei läheks, aga ma igal juhul tahtsin rõhutada just neid võimalikke ähm, ähm, aspekte, mis tõusetuvad. ja ma kasutaksin äh, praegu äh, võimalust, et äh, tänada ka teiste ettevõtete, teiste organisatsioonide kolleege, kes samuti panustasid selle uuringu läbiviimisesse, siin te näete ka kõikide nende organite äh, Äh, organisatsioonide logosid ja, ja ka emaili aadresse, kuhu te saate siis äh, saata oma küsimused, äh, kui te soovite veel infot saada tuleks. suur tänu! tänan selle uuringu ähm, esitlemise eest ja küsimuste eest. Teie ja energiatarne eksperdid, kes kahjuks täna siin kohal ei ole, võivad siis meie ekspertidele ka oma küsimused emaili teel saata. ja ma tänan, et äh, meiega kohtuma tulite. tänan selle eest, et äh, äh, meid informeerisite, ülejäänud meie kolleegid, kes täna siin kohal ei olnud, peavad ise tekste lugema lugupeetud kolleegid, me jätkame kohe, jätkame kohe järgmise päevakorrapunktiga. mõne minuti pärast äh, jõuab siia ka Hispaania telekommunikatsioonisüsteemide infoühiskonna asjade riigisekretär härra Rospran lugupeetud daamid ja härrad, me jätkame oma päevakorraga. Hispaania eesistujariigi esindaja on äh, taas kord siin ja nende delegatsiooni eesotsas on nüüd telekommunikatsioonisüsteemide infoühiskonna asjade riigisekretär härra Rosperon. tänan teid väga, et olete siia jõudnud täna oli suhteliselt keeruline Hispaaniast siia jõuda, nagu me täna teada saime, asi ei olnud mitte Hispaanias, vaid Prantsusmaa toimuvates sündmustes, aga tänan väga, et äh, Hispaania eesistujariigi esindaja siia Brüsselisse ikkagi jõudus, et me äh, saaksime nüüd ka äh, et me saaksime teid ka tänada viimase kuue kuu suurepärase koostöö eest. aga aitab nüüd sellest sissejuhatusest veel kord suur tänu ja härra Peran, teil on sõna ja ootame huviga teie ettekannet. Buenas tardes, presidente. tere päevast, härra esimees. suur tänu ka tööstuse teadusuuringute energeetikakomisjoni liikmetele. mul on väga hea meel, et äh, saan täna teiega siin kohtuda ja teha kokkuvõtte meie tulemustest äh, Hispaania eesistumise äh, perioodi ajal. meie olime esimene eesistujariik kes tegutses täielikult Lissaboni lepingu äh, vaimus. ja sellega seoses ma sooviksin viidata sellele, et kõik meie pingutused liikusid selle eesmärgi pool, et äh, parandada uue lepingu äh, rakendamist. me me tegime väga palju tööd erinevate poliitiliste suundade äh, äh, kujundamise kallal selleks, et äh, Euroopa nii vara kui võimalik saaks liikuda stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse suunas ja pikemas perspektiivis me panustame Euroopa majanduskasvu Äh, süsteemi kujundamisele, mis oleks ka konkurentsivõimeline ning äh, need eesmärgid on praegu olulisemad kui, kui kunagi varemad. praegune äh, väga habras majanduse elavdamine, elavdamise protsess ja Eurotsooni äh, vastased rünnakud nõuavad väga järjekindlat tegevust, kui Euroopa Liit soovib saada selliseks alaks, kus äh, majanduse sotsiaalpool väga hästi kooskõlastatud on, me vajame, äh, me vajame tugevdatud tegevusi ja oma nõrkuste kõrvaldamist, nii et Euroopa saaks ka tulevikus oma juhtrolli üle võtta, see on ka kõige paremaks tagatiseks meie heaoluühiskonnale ja seda me peaksime nägema ka rahvusvahelisel, rahvusvahelises kontekstis. selles raames me alustasime ka oma eesistuja kava rakendamisega, me juba esitlesime teile seda kava eesistumise perioodi alguses ja me rääkisime ka, millised elemendid olid kõige olulisemad meie eesistumise kava jaoks energia, telekommunikatsioon ja infoühiskond ja tööstus on väga olulised meie saavutuste jätkusuutliku tuleviku jaoks. nagu te teate, telekommunikatsioon mängib järgnevatel aastatel äärmiselt olulist rolli ja aastal kaks tuhat kaheksa äh, äh, nõukogu ka lubas äh, selle kava rakendamist juba varem, kuid kuna komisjoni kolleegiumi eh, ametisse kinnitamine hilines, siis eh, eh, lükati edasi ka selle tegevuskava rakendamine. töökava arutati ka Sevillas toimunud kohtumisel ja sellest räägiti ka energianõukogus Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia raames. selle teema kohta oleks loomulikult positiivne ka äh, lõppkont-, äh, lõppdokument äh, koostada. komisjon, nagu te teate, märtsis tuli välja ka teatisega majanduskasvu ja stabiilsuse kohta ja seal räägitakse ka äh, tööhõivest ja Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend kohta me võime öelda, et viimasel nädalal äh, nõukogus ka selle raames kinnitati vastav tegevuskava. paralleelselt sellele komisjon tuli välja dokumendiga, mis puudutab energiastrateegiat aastateks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja kolmekümne esimesel mail ka nõukogu juba nimetatud äh, Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia äh, raames sellega vastu võttis. Need äh, lõppjäreldused näevad, peavad silmas siin ka mandaadi uuendamist mõningad olulisemad elemendid on energiaturu tõeline integratsioon, selleks et seda protsessi lihtsustada, on Hispaania eesistuja siin kaks olulist elementi ette näinud, kõigepealt ähm, ühenduste kasv ja regulatiivne töö. me oleme tugevdanud eelkõige, panustanud just nende ühenduste äh, paremasse koostamisse. kahekümne kaheksandal mail toimus ka infrastruktuuride alane konverents Madridis, kus äh, samuti tegeleti ühenduse äh, teemaga. novembris võetakse vastu ka kava, mis puudutab infrastruktuure oluline eh, siseturu jaoks on ka eh, eh, regulatiivne kooskõlastamine ja siin on oluline ka reguleerivate asutuste koostöö. Te juba teate, et see uus amet luuakse Ljubljanasse ja nimetati vastavasse ametisse ka juba peadirektor ametisse. oluline on siin varustuskindluse küsimus ja samuti ka ühenduste parandamise küsimus on siin kõige olulisem. kaheteistkümnendal märtsil kaks tuhat kümme toimus energiaministrite nõukogu ning seal räägiti ka investeeringutest energia infrastruktuuri projektidesse ja, ja teine punkt oli vastava dokumendi äh, esimese lugemise läbiviimine Euroopa Parlamendiga, mis puudutas gaasivarustuskindlust. Hispaania eesistujana arvab, et on hädavajalik, et need olulised õigusaktid vastu võetakse ja tagaks meile energia tarnekindluse nii kodanikele, ettevõtetele kui ka teistele üksustele ühiskonnas. me oleme edendanud dialoogi kolmandate riikidega ja ka transiitriikidega. me üritame vältida võimalikke kriise energiatarnetes Euroopas ja oleme tegelenud ka äh, seire- ja varajase hoiatussüsteemi eh, loomisega komisjoniga koos, tagamaks, et mineviku kriisid ei korduks. Need mehhanismid eh, sa testiti, neid mehhanisme testiti viimastel päevadel ja nad töötasid päris hästi. välissuhete koha pealt sooviksin ma rõhutada asjaolu, et Hispaania eesistumise ajal on asunud tööle ka Transatlantiline Energianõukogu, see jätkab oma tööd Belgia eesistumise ajal, selleks, et tugevdada energiatarnekindlust, on oluline keskenduda ka taastuvenergiaallikatele ja energiatõhususele. energiatõhususe puhul ütles komisjon Rootsi eesistumise ajal, et nad kavatsevad välja tulla, nad kavatsevad üle vaadata kahe tuhande kuuenda aasta energiatõhususe tegevuskava, et seda uuendada. seda avaldust ei ole komisjoni poolt rohkem täpsustatud ja ettepanekut pole veel tehtud, aga Hispaania eesistujana ilmselgelt arvab, et see tõhususplaan peaks olema üks osa terviklikust energiategevuskavast. oma eesistumise ajal suutsime lõpule viia rootslaste poolt alustatud töö ehitiste energiatõhususe ja energiamärgistuse valdkonnas. ja need reeglid oleme me kohaldanud ka Lissaboni lepinguga pära-, koos Euroopa Parlamendiga. aasta aega tagasi võeti vastu tegevuskava taastuvenergiaallikate suht-, osas me arvame, et Euroopa õigustiku ülevõtmine igas riigis on hädavajalik ja me oleme töötanud selle nimel, et aidata kaasa riiklike tegevuskavade koostamises, mis tuleb komisjonil esitada ülevaatamiseks kolmekümnendaks juuniks. võttes arvesse ebakindlust, mis kaasneb selle direktiiviga mõneti, eriti koostöövaldkonnas, pööraksime teie tähelepanule taastuva energiaallikate seminarile Pamplonas aprillikuus. see seminar osutus väga õigeks foorumiks, kus liikmesriigid said esitleda oma tegevuskavasid taastuvenergiapoliitikate, poliitika on väga ambitsioonikas ja sellel on ka oma majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud. peale selle oleme me ka töötanud madala süsiniku e, energia kallal SET kavas. kliimamuutuste ja e, energiaeesmärke ei ole ilma uue tehnoloogiata võimalik saavutada, hispaanlased teevad seda väga hästi meie energia, tööstus ja tööhõivepoliitikas mängivad nad olulist rolli. oma teatises madala süsiniku investeeringute kohta, mis kom-, mille komisjon vastu võttis kahe tuhande üheksanda aasta sügisel, selle, selle põhjal tegi ka Hispaania eesistujana oma järeldused, mis võeti vastu kaheteistkümnendal märtsil Energianõukogus. Nende järelduste eesmärk on panustada tööstusalgatuste väljatulemisse, misläbi saaks välja töötada mitmeid puhta energiaallikaid. Madridis kolmandal juunil, kolmandal ja neljandal juunil toimus kassettplaani kohtumine, kus tulid kokku ka tööstuse esindajad seal arutati nelja algatust seitsmest, äh, süsiniku sidumine, targad võrgud, äh, äh, tuuleenergia, päikeseenergia. daamid ja härrad, ma tahaksin tutvustada ka minister Sebastiani mõtet, millest ta rääkis ka eesistujamaa programmi tutvustamisel teie ees. minevikus on fossiilkütused, fossiilenergia põhjustanud sõdu ja konflikte, äh, äh, poliitilisi ja majanduslikke pingeid, mistõttu riikidel oli keeruline üksteisega hästi läbi saada, nüüd on aeg selline kord muuta. see, et meil on nüüd puhtad ja ammendamatud energiaallikad, avavad uusi või-, see avab meile uusi võimalusi koostööks ja meie eurooplastena peame seda ära kasutama. selles vaimus me hakkasimegi edendama ka Vahemere päikeseenergia plaani. Valencias toimus üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal mail vastav konverents. seal tegeleti erinevate probleemidega, mis on seotud selle plaaniga, kõik toimus koostöös tööstus- ja finantsinstitutsioonidega. Valencia järeldused antakse üle järgmisel energiaministrite kohtumisel Vahemere piirkonna energiaministrite kohtumisel siis, mis toimub suve lõpus arvatavasti ja loodetavasti võetakse seal vastu ka meie eesistumistalal võetud, äh, koostatud strateegiline dokument. kahtlemata saab energia üle olev kontroll mängima olulist rolli Euroopa majanduses, aga see ei ole ainuke oluline element. IKT näiteks on veel üks väga oluline faktor majanduskasvuks, konkurentsivõimeks ja töökohtade loomiseks. kui me kasutame ära neid uusi tehnoloogiaid, saame me haarata majandusvaldkonnas ja teenuste pakkumisvaldkonnas maailmas juhtrolli. me teame seda väga hästi ja üks esimesi Hispaania eesistumise aja algatusi oli kutsuda IKT tööstust Euroopas üles väljendama oma muresid ja prioriteet, millised peaksid olema prioriteedid mille, millega Euroopa peaks tegelema, mis puudutab näiteks IKT teenuseid, tooteid ja võrke. kaheteist, kaheksateistkümnendal jaanuaril esitles IKT tööstus oma raportit seal olid sees mitmed ettepanekud ja soovitused, mille Hispaania eesistujana jagas laiali valitsustele ja komisjonile, ka parlamendile ja meediale, et ka neid võetakse arvesse Euroopa digitaalse agenda kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist koostamisel. see asendab siis I kaks tuhat kakskümmend algatust. Hispaania seadis ka eesmärgiks selle, et Euroopa digitaalne agenda võetaks vastu nende eesistumise ajal. ja juba algusest peale oleme olnud alalises kontaktis komisjoni vastutavate inimestega. me oleme panustanud peamistesse suunistesse selles digitaalagendas ja me koostasime ka Hispaania enda äh, Granada strateegia digitaalseks Euroopaks, mille me saatsime komisjonile, parlamendile ja teistele liikmesriikidele veebruari lõpus. see ettepanek ütleb, et Euroopa peaks intensiivsemalt välja töötama IKT ühiskonda järgmise agenda alal ja selle digitaalse revolutsiooni südames peaks olema avalikud asutused, inimesed ja ettevõtted see tagaks kvalitatiivse innovatsiooni. peale selle rõhutati, kui oluline on tugevdada inimeste usaldust digitaalkeskkonna vastu. seda saab teha läbi kasutajate õiguste harta vastuvõtmise. me teame väga hästi, et need tehnoloogiad on oma loomuselt ülemaailmsed ja oma tarbijate poolest universaalsed seetõttu on oluline tugevdada koostööd regioonide vahel. Washingtonis toimus jaanuaris esialgne kohtumine kõrgete ametnike vahel USA-st ja Euroopast. me leppisime kokku, et jagame oma ideid ja Äh, mõtteid projektide kohta, mis on meie jaoks mõlema, mõlema jaoks olulised. veel üks oluline sündmus oli viies Euroopa Liidu Ladina-Ameerika ja Kariibi mere ministrite foorum, mis toimus Madridis neljateistkümnendal, viieteistkümnendal märtsil. seal räägiti ka digitaalsest sisust digitaalühiskonnas. seal kohtumisel vaadati üle, millised on riiklikud poliitikad, millised on tuleviku arengud IKT-s Äh, arutati, kuidas vähendada digitaalset lõhet, parandada kasvu ja samas, äh, kuidas võtta arvesse iga regiooni eripärasid. osalesid riigid, Euroopa Komisjon ja SEPA ehk siis Ladina-Ameerika ja Kariibi mere majanduskomisjon. ja nad kirjutasid alla La Granja deklaratsioonile, kus on kirjas terve rida kokkuleppeid kõigepealt tunnustatakse seal seda, kui oluline on IKT ja kui oluline on tagada keskkonnakaitse, energiastabiilsus ja jätkusuutlikud transpordisüsteemid ja seda läbi tihendatud koostöö. seda mainiti ka Granada kohtumisel kaheksateistkümnendal aprillil. tuldi välja poliitiliste mõtetega, mis Euroopa äh, liikmesriigid ja komisjon ühehäälselt vastu võtsid. see on siis see Granada digitaalagenda deklaratsioon. seal on kirjas peamised te-, äh, teemad, mis on äh, kriitilise tähtsusega, kui me soovime saavutada digitaalset ühiskonda, mis on jätkusuutlik ja kaasav. viiendal mail võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni uue digitaalagenda kohta kaks tuhat viisteist EU. samuti tuli komisjon välja oma teatisega Euroopa digitaalagenda kohta kahe tuhande kümnendast viieteistkümnenda aastani. see oli esimene esimene peamine sammas Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias seal on õigusloomelised meetmed sees, äh, samuti erinevad tegevused nii riiklikul kui Euroopa tasemel, väljumaks praegusest kriisist. see tegevuskava paneb paika nii-öelda teekaardi, mis läbi saab paremini ära kasutada IKT potentsiaali, eriti mis puudutab lairibaühendust, teenuste pakkumises, äh, tule, et aita, aidataks kaasa innovatsioonile, majanduskasvule ja ettevõtete ja olu, ettevõtete ja inimeste igapäevaelule. digitaalagendas öeldakse, et meie tegevused põhinevad konsultatsioonidel sidusrühmadega ja Granada deklaratsioonil ning Euroopa Parlamendi resolutsioonil. kolmekümne esimesel mail kaks tuhat kümme toetas ministrite nõukogu Euroopa digitaalagendat ja otsustas saata selle ülemkogule seitsmeteistkümnendal juunil, kus toetati seda ambitsioonikat tegevuskava, kus on kaks peamist aspekti kõigepealt. tuleb luua ühtne digitaalturg, mis tuleks kasuks nii tarbijatele kui ka ettevõtetele Euroopas, eriti VKE-dele. teiseks võeti vastu, tuleb vastu võtta koordineeritud meetmed, millega suurendatakse IKT-s, eh, IKT kasutamist ja turvalisust, mis tuleb kasuks Euroopa kodanikele, kes küberruumi kasutavad. peale selle, seitsmeteistkümnendal juunil pärast komisjoni ettekannet esimese Äh, algatuse kohta digitaalagendas toetas nõukogu ambitsioonikat tegevuskava, mis põhineb spetsiifilistel ettepanekutel, kus kutsutakse üles kõiki institutsioone neid meetmeid ka täielikult ellu rakendama, edendamaks ühtset äh, digitaalturgu, et see sau-, selleni me jõuaks kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks digitaalagenda viib meid kokkuvõttes loodetavasti digitaalmajandusse, kus me saame IKT võimalusi täielikult ära kasutada, suurendamaks tootlikkust ja konkurentsivõimet kõikides sektorites. seeläbi saame me astuda vastu ülemaailmsetele väljakutsetele ja seda palju lihtsamalt, näiteks äh, energiatõhusama majanduse saavutamine mainiksin ka kolme tehnilist koosolekut, mis toimusid meie eesistumise ajal. kõigepealt toimus kohtumine interneti turvalisuse teemadel, kus kinnitati kokkulepe, mille, millega pannakse paika Euroopa-ülene tegevus. teine koosolek digitaalallkirja kohta, kus keskenduti meetmetele, millega peaks, saaks edendada seda väga olulist aspekti mis aitaks kaasa kulude vähendamisele ja tõhususele. ja lõpetuseks väga oluline koosolek infoühiskonna kohta, kuhu olid kaasatud ka IKT liit ja seal võeti vastu Madridi deklaratsioon moderniseerimaks ja koordineerimaks parameetreid ja mudeleid IKT valdkonnas. Need kõik faktorid on olulised Euroopa Liidu tuleviku kujundamisel, aga kui me ei, me ei ole, meie tööstussektor ei ole konkurentsivõimelisem, ei ole meie majanduste tulevik kindel. nagu meie minister Sebastian ütles majanduskriis on märkimisväärselt mõjutanud tööstustegevust kõikides liikmesriikides. paljudes riikides on vastu võetud toetusmeetmed tööstussektoris ja nüüd on meil võimalus mõelda selle üle, kui sobilikud need meetmed tegelikult olid. ja meil on võimalus nüüd edendada ka arutelusid uue tööstuspoliitika üle kahe tuhande kahekümnenda tegevuskava raames. esimese märtsi ülemkogul võeti vastu järeldused, kus pandi paika Euroopa tööstuspoliitika prioriteedid, seal paluti, et komisjon koostaks uue teatise tööstuspoliitika kohta enne kahe tuhande kümnenda aasta lõppu. igatahes me arvame, et see tööstuspoliitika peaks aitama kaasa jätkusuutlik tarkusele ja innovatsioonile Euroopa majandustes, tagamaks, et me oleme konkurentsivõimelised üle maailma. nagu minister Sebastian juba ütles, viis kuud tagasi. siis autotööstuses, tööstuse näol on meil suur liitlane, palju tööd palju tööd on tehtud elektriautode kallal. kaalul on meie tööstuse tulevik. kui me toetame elektriautosid, tähendab see seda, et me toome transpordisektorisse taastuvenergia ja seetõttu vähendame oma sõltuvust naftast. elektriautode küsimus kaasati ka Hispaania eesistumise aja prioriteetide hulka vähendamaks sõltuvust fossiilkütustest ja vähendamaks ka CO2 heitmeid. see innovatiivne tehnoloogia peaks mängima võtmerolli Euroopa autotööstuse ümberkujundamises pärast majanduskriisi. naftast sõltuvuse vähendamine ja uute tehnoloogiate väljatöötamine oleks suur hüpe edasi turvalisuse ja keskkonnasõbralikkuse rinnetel. loomulikult elektriautode väljatöötamine tähendab ka näiteks tarkvara väljatöötamist äh, akude laadimise jaoks, elektrivõrkude parandamise, parandamisel ja ka tarkade võrkude väljatöötamisel. me oleme eden-, edendanud arutelusid võimalike meetmete vastuvõtmise üle, mis läbi aidataks kaasa elektriautode väljatöötamisele. seetõttu arutasime me kahe, kaheksandal ja üheksandal veebruaril mitteametlikul konkurentsinõukogul samuti elektriautode küsimust. arutelu näitas, et liikmesriigid jagavad meie huvi elektriautode vastu ja tunnistavad, kui olulist rolli see võib mängida Euroopa tööstuse jaoks. mõningad riigid soovisid strateegiat, mis hõlmaks tervet hulka erinevaid tehnoloogiaid, mõned riigid jälle soovisid keskenduda rohkem elektriautodele. kahekümne teisel aprillil esitas komisjon oma teatise Euroopa strateegia kohta puhaste ja energiatõhusate autode kohta. ja kuuendal mail võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, kus sooviti, et võetaks vastu vajalikud meetmed, edendamaks elektriautode väljatöötamist. kahekümne viiendal mail võttis, või nõ-, võeti nõukogus vastu järeldused, millega toetati komisjoni teatist toetusmeetmete kohta elektriautode jaoks. seega Hispaania eesistujana on teinud suuri jõupingutusi töötamaks välja ühtset Euroopa strateegiat elektriautode jaoks. koos Portugali, Prantsusmaa ja Saksamaa valitsustega kirjutasime me alla ühisdeklaratsioonile, mis läbi toetatakse elektriautosid meie mandril. samuti oleme me andnud oma panuse reklaamimaks väikeettevõtete hartat. koos Euroopa Komisjoniga korraldasime me konverentsi, kus vahetati VKE poliitika üle samuti kogemusi. see toimus Madridis kolmekümne esimesel mail, esimesel juunil me kava, komisjon kavatseb tegutseda ka selle nimel, et väikeettevõtete strateegiat ühildataks kakskümmend kakskümmend tegevuskavaga. me peame keskenduma rahastamisele, innovatsioonile, ettevõtete kasvamisele ja internatsionaliseerimisele, aitama kaasa väikeettevõtetel öö, ähm, digitaliseeruda ja nii edasi. samuti tuleb rõhutada kokkulepet äh, nõukogu resolutsiooni üle Ähm, ehitusmaterjalide äh, turustamise kohta. teiseks võeti vastu kahekümne teisel mail ka määrus selle kohta, et tulevikus tuleb üle vaadata Euroopa Liidu märgistussüsteem. nüüd ma hakkan kokkuvõtet tegema. Euroopa on ajaloo ristteel kõige kohutavam majanduskriis viimase kaheksakümne aasta jooksul, tasakaalu muutumine, see tähendab kõik seda, et Eurotsoon peab läbi viima kiireloomulisi reforme. liikmesriigid ja institutsioonid peavad Euroopat eurooplaste jaoks edasi ehitama. et seda saavutada, tuli Hispaania välja ühe võtmeideega viimase poole aasta jooksul. tulevik on võimalik ainult läbi suurema Euroopa. sektoriaalpoliitikate puhul peame me pigem lisama, mitte lahutama. me peame leidma konkurentsivõimelise kasvumudeli, mis on ka jätkusuutlik, see on ainuke viis edasi mine, minna ja astuda vastu meie ees olevatele väljakutsetele nüüd hakkab nende väljakutsetega tegelema Belgia eesistujana, me soovime neile kõike kõige paremat ja me pakume neile ka oma koostööd ja kõiki, kõikide eurooplaste koostööd, suur tänu! Äh, suur tänu, härra riigisekretär! suur tänu selle äh, väga äh, laiaulatusliku ettekande eest, proua Riia Madurell soovib kõigepealt sõna võtta kommentaarideks Muchas gracias, eh, presidente, senor Ross. suur tänu, härra esimees. härra Ross, tere tulemast. soovin teid tänada selle eest, et olete tulnud meiega kohtuma ja soovin ka tä-, õnnitleda teid äh, minu fraktsiooni poolt ja soovin teid õnnitleda ka selle töö puhul, äh, mida teie ministeerium Hispaania eesistumise ajal on teinud, teie ministeeriumil on väga palju tegevusvaldkondi ja te olete väga head tööd teinud, mida te ka nüüd väga hästi selgitasite. Hispaania eesistumise ajal tõesti tegi väga suuri pingutusi selleks, et rakendada äh, äh, programmi, mida härra Sebastian meile eesistumise alguses ka tutvustas, see programm oli väga ambitsioonikas, seetõttu on ka väga tore, et me täna näeme, et suur osa eesmärkidest on ka saavutatud. Te andsite meile väga ähm, mahuka ülevaate sellest, mida te olete viimase kuue kuu jooksul teinud ja siin ei olegi midagi ähm, enam küsida, teie selgitused olid väga põhjalikud aga paari asja kohta, mida te mainisite, ma sooviksin äh, tulla tagasi ühe punkti juurde, nimelt üks prioriteetidest, mis oli eesistumise ajal. see puudutab elektritehnoloogiat alternatiivina senistele tehnoloogiatele äh, linnatranspordis. Te ütlesite, et äh, tuldi välja tõhusate, energiatõhusate ja keskkonnasäästlike ähm, tehnoloogiatega ja see puudutab ka elektriautosid ja ka äh, selgitasite nõukogu järeldusi. aga mul jäi üks asi veel selgusetuks, härra Tõros. kas te usute, et liikmesriigid peavad nüüd ootama, kuni komisjon hakkab neid meetmeid äh, konk konkreetsemaks muutma selle tegevuskava kohta või on nüüd aeg küps selleks, et et liikmesriigid saaksid hakata juba oma elektriauto äh, tegevuskavasid rakendama ja teine küsimus on natukene selle eelmisega seotud. erinevad programmid, riiklikud äh, programmid, äh, mida liikmesriigid teevad. ma sooviksin teada, millised on komisjoni ootused seoses kõikide nende meetmete koordineerimisega. tuleb ju tagada ka see, et äh, koordineerimistegevus aset leiaks. millised meetmed tegevusplaanist peaksid olema sellised, mis tuleks prioriteetsetena rakendada? see on minu, minu poolt kõik, härra Roos aga sooviksin ka vabandada kõikide kolleegide nimel, kes ei ole täna siin kohal, nii minu kui ka te teistest fraktsioonidest, nad palusid äh, et ma nende nimel vabandaksin, sellepärast et, äh, et äh, kuna ajakava äh, hakkas neid juba pitsitama, kuna nad pidid jõudma ka oma lennukite peale, paraku ajakava ei lubanud neil jääda enam siia. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja. Presidente, yo también quiero agradecer al secretario de Estado su comparecencia. proua äh, Padja Kutšet, suur tänu ka mina sooviksin äh, tänada Hispaaniat eesistujariigina ja Hispaania ministrit, et te olete käinud ka siin meie komisjonis tihtipeale suur tänu ka selle eest, et te oma eesistumisaegseid tegevusi meile selgitasite. ma ei saanud siin koosolekul algusest peale olla, kuna ma pidin olema kultuurikomisjonis, kus oli kohtumine teie haridusministriga. nii et täna on tõesti siin väga palju eh, Hispaania valitsuse ministreid siinkohal. Te teate, et turvalisuse küsimuses on meil ühiseid huvisid. mina sooviksin teie hinnangut. millised on siin arengud olnud Hispaania eesistumise ajal olnud, kas siin on edasi jõutud? niisiis, tarnekindlus, milline, milliseid arenguid on siin saavutatud? suur tänu ja härra Klaud Turmas nüüd. suur tänu, härra esimees. härra minister härra riigisekretär. siin juba mainiti, et täna hommikul oli siin ka teie kolleeg. ma õnnitlen samuti Hispaaniat eesistujariigina, sellepärast et kriisiaegadel te olete teinud väga palju pingutusi selle nimel, et äh, eesistujariigi tegevus oleks järjekindel ja see tegevuste nimekiri, mida te meile esitlesite, oli tõesti väga muljetavaldav, eriti mis puudutab taastuvenergia osa ja nii edasi gaasitarnekindluse direktiivi osas te saavutasite tõesti väga häid edusamme. selle eest te võite ennast kiita. ja ähm, teie kolleeg oli meile ka väga suureks abiks. parlamendis ka ähm, koostatud raport sai äh, väga laiaulatusliku toetuse, Pamplonas toimusime, toimunud konverentsil rääkisime me ka väga huvitavatel teemadel, nüüd Vahemere eh, plaan, ka see oli väga huvitav eh, üritus, elektriautod, taastuvenergia tegevuskava, tõesti, siin oli tegu eesistujaga, eh, millel, kellel ei olnud mitte ainult visioon, vaid kes suutis ka oma Äh, kavasid samm-sammult edasi viia ja neid teostada. tõesti kahju, et teie lennuk äh, hilinemisega siia jõudis ja et äh, piisavalt parlamendiliikmeid ei jõudnud enam siia koosolekule, kuid ma võin teile kinnitada, et meie kolleegid väga tähelepanelikult jälgisid teie tegevust. nüüd Vahemere piirkonna tegevuskava kohta. ma olen natukene skeptiline, eriti mis puudutab neid suuri äh, poliitilisi äh, meetmeid äh, Vahemere liit, siin oli konfliktid Iisraeli ja Palestiina vahel. see konflikt ei lahene iseenesest. ja minu küsimus äh, Valencias oli see, et äh, võib-olla me peaksime valima kaks-kolm äh, riiki, kes saaksid Vahemere Liidu raames, näiteks Egiptuse ja Tuneesia, teha Euroopa Liiduga teha koostööd ja ka Maroko näiteks. Marokol on juba ühendus energiavaldkonnas Hispaaniaga ja siis me saaksime võib-olla kahepoolsetes suhetes konkreetselt edasi minna näiteks ka, mis puudutab päikeseenergia programmi Vahemere Liidu või Vahemere ruumi jaoks. ma kardan, et Vahemere Liidu raames me nii kaugele ei jõua. nüüd, mis puudutab äh, seoseid energiapoliitika ja tööstuspoliitika vahel. ma tean, et äh, Hispaanias vallandus poleemika ühe ülikooli professori uuringu alusel ja tema ütles, et ähm, taastuvenergia või energiatõhususe toetamine tegelikult ainult äh, äh, hävitab töökohti Hispaania majanduses. ma olin väga üllatunud, ma lugesin seda uuringut ja minu meelest see, seda uuringut ei saa võtta tõsiselt. sest seal ei olnud piisavalt teaduslikke tõendeid toodud selle põhjendamiseks. Teie ministrina olete ka neid erinevaid eh, investeeringuid koos teiste liikmesriikidega ka jälginud, ma sooviksin teada, et millised on eh, tulemused selles valdkonnas, sellepärast et eh, sel hetkel, kui me räägime tööstuspoliitikast Euroopas, meil on vaja ka konkreetseid fakte selle kohta, kuidas Euroopa saaks majanduskriisist välja tulla siin on ka tegu Euroopa reindustrialiseerimisega, et võib-olla te oskate ka selle kohta anda rohkem infot äh, selle kohta, mis praegu Hispaanias toimub. see oleks tõesti väga suureks abiks meile. suur tänu ja nüüd proua Hertsog. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka härra Rossile, et ta tuli meiega kohtuma. mul on väga hea selle üle, kui me räägime eesistujaga äh, selle üle, mida, millega hakkama saadi. mul on tõesti väga kahju, et Hispaania eesistumise ajal nii palju keskenduti just äh, finants- ja majanduskriisile, sellepärast et äh, see loomulikult ka mõjutas väga suurel määral seda tööd ja neid pingutusi, mida te tegite kahjuks jah, teie tegevust varjutasid eh, finantspiirangud. kas või see eh, digitaaltegevuskava või ka need konverentsid, mida te eh, korraldasite, ma nägin, kui paljud Hispaania ja rahvusvahelised VKE-sid olid kaasatud nendele üritustele. nii et ma loodan, et Ungari eesistujana suudab vähemalt seitsekümmend viis protsenti sellest saavutada, mida teie suutsite saavutada. mul on üks küsimus, nimelt tööstuspoliitika, digitaalagenda ja energiatõhususe projektid. kuidas nende vahel saab luua sünergiaid selleks, et toetada ja edasi arendada just VKE-de sektorit, sellepärast et kui me suudame nende poliitikate öö, äh, kokkutoomise, siis siin võib äh, tekkida väga hea sünergiaefekt ja milline võiks olla selle mõju tule, äh, selle sektori tulevikule. suur tänu veel selle eest, et tulite meiega kohtuma. suur tänu ja nüüd Paul Rüübis. ma soovin tänada teid selle eest, et äh, leidsite aega tulla Euroopa Parlamenti. ma arvan, et Hispaania eesistujana suutis saavutada väga palju olulistes punktides, näiteks otsus pereki osas, selles osas, et perek saab nüüd ometigi alustada oma tööga. see on eh, telekommunikatsiooni ja infosüsteemide sektoris äärmiselt oluline. oluline oleks ka see, et eh, perek peaks toetama ka eh, neid öö, riike, kes on juba tugevamalt telekommunikatsiooniturul. et me saa-, pereki osa on ka tugevdada liikmesriikide telekommunikatsiooniturgu. ma arvan, et Perekil on siin väga hea võimalus teenida meie äh, riikide huve, nii et äh, meie kodanikel oleksid samasugused õigused, võimalused ka teistes liikmesriikides, kui neil on kodus telekommunikatsiooniturul. ja veel üks küsimus, mis meie kodanikele on äärmiselt oluline, on, puudutab äh, andmete roaming ut me teame, et väga suurtes mahtudes andmeid äh, laaditakse alla, kuni sada megabaiti sekundis võib see maht olla, kui seda vaadata hindades. siis see tähendaks, et äh, et äh, arved võiksid jõuda kuni viiekümne euroni megabaidi kohta, nii et mul on väga hea, et me oleme nüüd edasi jõudnud äh, siin osas. ka see uus kommunikatsioonivorm Euroopa Liidu poolt, et kas see ei peaks mitte rohkem keskenduma sellele, et äh, et tarbijaid mitte ei peteta, neid ninapidi ei veeta ja et rohkem vaadata, keskendutakse just nendele võimalikele pettusjuhtumitele turul. suur tänu! suur tänu ja peale neid küsimusi annaksin veel kord sõna eh, Hispaania eh, riigisekretärile, et ta saaks nendele küsimustele esitada, eh, vastata. suur tänu. Bien, eh, muchas gracias en primer lugar suur tänu. kõigepealt suur tänu. siiralt suur tänu. kõikide meie nimel Hispaania, kes on Hispaania eesistumise ajal väga rasket tööd poole aasta jooksul teinud tagamaks, et vaatamata kriisile, vaatamata viivitustele komisjoni töös, et vaatamata kõigele sellele Euroopa hoog ei raugeks. misläbi saaks Euroopa liikuda kiiremini edasi sotsiaalselt ja majanduslikult. niisiis, kõikide meie nimel, kes me töötasime väga palju, suur tänu selle eest, et te meie tööd ka tunnustasite. nagu proua Hertsog ütles vahel varjutas kriis meie tegemisi, aga vaatamata kriisile on paljudes valdkondades märkimisväärset tööd tehtud. ja me hindame väga seda, et te tervitasite meie tööd. niisiis suur tänu kõik meie, kes me väga rasket tööd tegime, oleme kindlasti üsna uhked siin küsiti terve rida küsimusi, ma üritan nendele kokkuvõtlikult vastata, mis puudutab elektriautosid. ja küsimusi selle kohta, kas liikmesriigid peaksid hakkama kohe tegutsema või, või ootama suuremat koordineeritust kumb peaks siis olema prioriteediks, kas üleni elektriauto, mida saab elektrivõrgust ka laadida, või siis hübriidauto? selle osas arvamused riigiti erinevad, aga Euroopa, Euroopal on tohutu arengupotentsiaal. Need autod tarbivad vähem, nad on tõhusamad, nad kasutavad uusi tehnoloogiaid nii auto kui ka IKT sektorist. Need on valdkonnas, kus Euroopa saab asuda liidri rolli maailma areenil. ma arvan, et meie kodanikud ootavad meilt pühendunumat tööd koordineerimise valdkonnas elektriautode puhul. ma usun, et komisjon suudab järk-järgult tagada suurema koordineerituse taseme, aga samal ajal õhutaksin ma riike juba tegutsema. Hispaanias oleme me alustanud oma üldise elektriautode strateegia elluviimist meil on strateegia kahe tuhande kümnendast kaheteistkümnenda aastani ja ma tean, et teisedki riigid tegutsevad. üks saadikutest küsis, millised on meie tegevuskava prioriteedid? üks asi, mis ei peaks olema ainult siin, vaid ka mujal sektorites prioriteediks, on ühtne turg, ühtne digitaalne turg, ühtne energiaturg, iga, igas valdkonnas. Euroopal on tarvis ühisturgu, kui me soovime, et meid maailmas ka tõsiselt võetaks. ma arvan, et standardiseeritud liidesed, mis tagavad koostoimimisvõime, on väga olulised samuti mehhanismid, mis läbi saab Euroopa Investeerimispank investeerida näiteks ka elektriautode hooldus- ja teenindusinfrastruktuuri. samuti tuleb tegeleda elektriautode tüübikinnituse ja ohutusega, välja tuleb ehitada infrastruktuur laadimiseks üle terve Euroopa Liidu ma arvan, et nii komisjon kui Euroopa Liidu liikmesriigid astuvad siin suure samme edasi. nüüd see tarnekindluse küsimus, ma arvan, et selles valdkonnas oleme me te-, saavutanud suurt edu. eesistujana toetasime me tegevuskavu nii siseriiklikult kui väliselt mis puudutab sisemisi meetmeid, siis võeti vastu informatsiooni jagamise määrustik, see parandab läbipaistvust näiteks investeeringute tegemise kohta. ja samuti gaasi- ja elektrivarude kohta. parlamendi omaalgatuslik tegevus oli samuti siin väga oluline. ja esialgne kokkulepe esitatakse parlamendile hääletuseks, nõukogu peab sellega ka, ka nõustuma, aga esialgne kokkulepe on paigas, see näitab, kui palju tööd tegelikult on juba ära tehtud. ja ma tahaksin tänada siinkohal Claude Turmesit tema lahkete sõnade eest Hispaania eesistumise aja tegemiste kohta. meil on tarvis vähendada oma elektri, energiaalast sõltuvust, me peame tegelema nii tarne kui nõudluse kui pakkumise poolega pakkumise poole pealt võib näha et järjest rohkem lepitakse taastuvenergiaallikatega. ja arvestatakse ka nende potentsiaalse mõjuga. siinkohal sooviksingi vastata härra Turmese küsimusele selle professori uuringu asjus, mis puudutas seda, et taastuvenergiaallikad hävitavad töökohti. kui koostada tõsist uuringut taastuvenergiaallikate kohta, siis ma olen kindel, et tegelikult tõsiseltvõetavas uuringus ei saa järeldada, et töökohad kaovad. töökohad kaovad, kui kasutada ressursse mitte jätkusuutlikult. kui töötada mitte eriti efektiivselt, kui kasutada viimas, viimase sõna tehnoloogiat, taastuvenergiaallikat Äh, võimaldavad välja töötada uusi tehnoloogiaid, toovad välja ammendamatud energiaressursid. loomulikult on tarvis süsteeme parandada. me ei ole veel äh, ju näinud äh, tehnoloogiaga, kõige uuemaid tehnoloogiaid, tehnoloogiad arenevad kogu aeg veel edasi, aga loomulikult peame me edasi liikuma intelligentselt ja komisjon on töötanud kõvasti selle kallal, et kahe tuhande üheksanda aasta direktiiv võetakse üle ka siseriiklikesse tegevuskavadesse. teatud kahtlusi oli ülevõtmise üle ja seetõttu me korraldasime selle kõrgetasemelise seminari Pamplonas aprillikuus, mis osutus väga edukaks ja ma arvan, et sellest tuleb kasu ka siseriiklikele tegevuskavadele, mis tuleb esitada komisjonile kolmekümnendaks juuniks. nüüd, mis puudutab nõudluse poolt, kui me räägime energiasõltuvuse vähendamisest, siis on astutud samme energiatõhususe valdkonnas ähm seda juba rootslaste eesistumise ajal, me tegelesime energiamärgistusega, ehitiste energiatõhususega. ja komisjon on teada andnud, et vaadatakse üle energiatõhususe tegevuskava kahe tuhande viiendast aastast. mõte oli selles, et see protsess peaks olema läbi juba kahe tuhande üheksandal aastal, aga siin on olnud väike viivitus see uus energiategevuskava peaks olema osaks Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaks, strateegiast. niisiis, väljakutse on kokku panna kõik need mõistatuse tükid, mille ühiseks tulemuseks oleks kakskümmend kakskümmend strateegia ja oluline on ka koordineerida sektoriüleselt uute tehnoloogiate kasutamist. võib ju näha, et on suurtes kogustes uut tehnoloogiat, mis aitaks tõsta tootlikkust, Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet ja aitaks kaasa ka majanduskasvu suurenemisele ja samuti ettevõtete positsiooni parandamisele maailmas. seeläbi kosub ka Euroopa majandus. me ei saa tagada tarnekindlust kui me ei liigu ühisturu suunas. seda on hispaanlased eesistujana öelnud juba algusest peale. minu arvates on tegemist siin terve mõistuse küsimusega. me soovime ühtset digitaalturgu, me soovime standardiseerida elektriautosid, me soovime koostoimimisvõimet kõikidel tasemetel, meil on tarvis rohkem sidusat, sidusat Euroopat ka energiavaldkonnas, see on parim viis kaitsta ennast varude otsalõppemise eest. välistegevuse osas ma juba mainisin kohtumisi kolmandate riikidega Vahemere Liiduga. mainisin ühistööd USA-ga, USA Energianõukogus. samuti toimus peaministrite tippkohtumine Budapestis, seda veebruaris, kus tegeleti energiatarnekindlusega siis küsiti küsimus ka Vahemere Liidu ja päikeseenergia tegevuskava kohta. ma nõustuksin sellega, mida auväärne saadik ütles. tegemist on keeruka probleemiga, selles piirkonnas on poliit-, palju poliitilisi konflikte, aga me ei peaks ju lihtsalt tegevust lõpetama, kui on probleeme. me peame lihtsalt oma tegevust intensiivistama, sest sageli on nii, et kõige raskemadki poliitilised probleemid on võimalik ära lahendada läbi selliste projektide, mis huvitavad kõiki riike. nagu näiteks see energiaalane ettepanek. siis te rääkisite siin teatud riikide väljatoomisest, kus progress võiks olla kiirem. nagu ma ütlesin juba ka elektriautode puhul. on see kõik täiesti võimalik, me pole seda välistanud. tehnoloogilised ja geograafilised valdkonnast, kus võib, võiks olla progress kiirem. jah, on selliseid eh, piirkondi, mõned riigid on võib-olla aeglasemad ja neid võiks õhutada ärksamalt tegutsema võib-olla mõned on ka segaduses selles osas, et mida nad üldse soovivad. proua Hertsog tegi väga hea kommentaari tööstuspoliitika digitaalagenda ja energiaküsimuste ühendamise kohta seeläbi, et luuakse ühtne vastastikuse abistamise ala, kus mängiksid väga olulist rolli VKE-d. kui nüüd vaadata, kuidas toimub tehnoloogiline progress maailmas. no ma ei räägi siin äh, sellest äh, suurest progressist, vaid sellest, kuidas progress üldse toimib, siis see toimub läbi väikeste sammude, mis liiguvad kõik õiges, ühes samas suunas. seega me peame toetama innovatsiooni, teadus- ja arendustegevust, aga see kõik põhineb väikestel ettevõtetel ja Euroopas ei kasuta me ära seda täit potentsiaali mis meie VKE-del on me peame vaatama üle ka VKI-de ja suuremate ettevõtete vahelised suhted, samuti VKI-de ja teaduskeskuste ja ülikoolide vahelised suhted, niisiis ma arvan, et meil on siin tööd veel teha kõvasti. on valdkondi, kus me saaksime olukorda parandada, aga olu, oluline on see, et projektid tõesti hakkaks tööle. näiteks see, et me soovime tööle panna Euroopa tööstusstrateegia, tööstuspoliitika, oluline on tööle saada digitaalne agenda. me peame mobiliseerima kogu VKE-de potentsiaali. ja siis see Pereki küsimus, millest härra Rüübik rääkis, jah, Perek saab mängida ka olulist rolli. ja seda erinevates valdkondades me peame mõistma, milline on iga riigi olukord, millised on tema tugevad ja nõrgad küljed, kus on tarvis rohkem aega, kus on tarvis rohkem abi. ma arvan, et regulatiivametite esindajad, kes pereki all kohtuvad, saavad esitada väga olulist infot, mida saab üheskoos analüüsida ja nende põhjal saab komisjon hiljem oma otsuseid vastu võtta. see on väga oluline, sest me peame tõesti liikuma ühisturu suunas üks huvitav fenomen, mis on välja tulnud Euroopa uuringutest on, et terve hulk väiksemaid ja keskmise suurusega Euroopa riike on vägagi väljapaistvad erinevates telekommunikatsiooni valdkondades see on nagu jalgpallimeeskonna koostamine, et tuleb igast meeskonnast valida kõige parem mees. ja kui need kõik kokku panna, tuleb tugev meeskond. meil on tarvis suuremat koostoimimisvõimet, aidata kaasa roamingule. iga riik saab siinkohal välja tulla oma parimate kogemustega. ja kokkuvõttes tuleb ka meeles pidada, et kodanikud on ju lõppkasutajad. tegemist on väga dünaamilise sektoriga. ja siin on nii palju valikuvõimalusi. on oht, et ka tarbijad satuvad segadusse. me peame ka neid kuritarvituste eest kaitsma. suur tänu, oli väga meeldiv kuulata teie lahkeid sõnu Hispaania eesistumise aja saavutuste kohta. suur tänu. meie õnnitlused on mõeldud kõigi poolt ja ma tean, et siin arutelu, väga palju kohtumisi toimus Brüsselis ja äh, ja need olid mitte ainult äh, edukad, vaid ka väga rõõmustavad. me täname eesistujariiki, täna äh, saavutuste eest, täname ka teie kolleege hea koostöö eest, suur tänu teile!